Lähme nüüd päevakorra juurde, tänane päevakord on kinnitatud ka üheksateistkümnendal aprillil esimeste konverentsil ning see on ka laiali saadetud. kolmapäeval Rahvapartei taotles kolm, päevakorra kolmanda punktini lisada komisjoni asepresidendi eh, avalduse olukorra kohta Venezuelas. arutelu peaks lõppema resolutsiooniga, mis pannakse neljapäeval hääletusele. kes soovib, jah, palun, härra Gonzales Pons. kui Euroopa Parlament andis Sahharovi auhinna Venezuela opositsioonile, saime, sai meist väga oluline partner Venezuela demokraatidele. kahekümnendal mail toimuvad võltsvalimised Venezuelas. meie peame tegema kõik endast olenevat, et neid valimisi ei toimuks. sellepärast oleks hea, kui võtaksime vastu resolutsiooni, mis ütleb, räägib kolmel teemal. kõigepealt, et neid võltse valimiste tulemusi me ei tunnista. teiseks, et kutsume üles Maduro režiimi, et ta peaks dialoogi opositsiooniga äh, et äh, ta austaks kõigi venezuelaste õigusi ning samuti ei tohi sinna minna rahvusvahelisi vaatlejaid, äh, eriti mitte Euroopa Liidust, et saada Maduro ähm, äh, kaassüüdlasteks. Maduro pärast kahekümnendat maid äh, on veel illegaalsem juht kui praegu, seega toetagem endiselt edasi Venezuela opositsiooni, nagu seda meilt nõuab ka Sahharovi auhind ja annan nüüd sõna härra Kousule vastulause esitamiseks. meie oleme selle ettepaneku vastu, sest see on läbi, peale sunnitud ja ainus äh,, ainus äh, põhjus on see, et nad teavad, et teie sõbrad ei lähe äh,, ei võida neid, teie toetate ainult neid valimisi, mida teie sõbrad võidavad Te toetasite assamblee valimisi, sest teie või sõbrad võitsid, aga seesama valimisnõukogu eh, eh, eh, eh, mitte üheski maailma riigis ei kuulutata vali- eh,, kuulutada valimisi õiguste tühiseks, sest keegi ei tulnud kohale. Te soovite sekkuda, te soovite rahvusvahelise surve abil eh, saavutada seda, mida teie sõbrad ei saavutanud äh, vägivallaga, ärge äh, tekitage kaost ning veen-, oma sõbrakesi veenge, et nad peaks dialoogi ja sõlmiks kokkuleppe. Honorevole Skakeller, prego. Skakeller, palun. aitäh olukord Venezuelas on väga tõsine ja murettekitav, seetõttu tuleb sellesse suhtuda väga tõsiselt. samas Rahvapartei taotlus ei vasta äh, artiklile sada viiskümmend kuus, mis ütleb, et äh, edasilükkamatutel juhtudel ei hääletata ka teksti siis, kui seda ei ole liikmetele kättesaadavaks tehtud kakskümmend neli tundi ette. nii et võib-olla on tegemist kiireloomulise juhtumiga, aga igal juhul äh, on tegemist hääletusega, mida on kavandatud juba teisest märtsist kaks kuud ja ma ei näe siin mingit midagi kiireloomulisust. ning see artikkel kodukorras on meil selleks, et fraktsioonid saaksid formee-, formuleerida oma arvamuse selle ettepaneku suhtes ja me ei tohiks lasta ei presidendil ega suurtel fraktsioonidel kodukorda muuta oma tahtmise järgi. kodukorral on oma mõte ja loogika, aitäh! härra Gonzales Pons kui demokraatia Venezuelas on nii oluline, siis ma ei saa aru, miks me seda ei toeta lihtsalt menetluslikel küsimustel. ei ole arusaadav, et menetlus on olulisem kui demokraatia. kui menetlus äh, muutub demokraatlikust olu-, olulisemaks, siis see on vaid vabandus demokraatia mittetoetamiseks. igatahes äh, kiireloomulisus ei tähenda vabandust ei, äh, selge on see, et asi on kiireloomuline, valimised toimuvad kahekümnendal mail ja enne seda ei toimu täiskogu, kus me saaks sõna võtta. Eh, kas võtame praegu otsuse äh, vastu või resolutsiooni vastu ei võeta, mina tahaksin resolutsiooni, teie võib-olla ei taha seda, on ka olemas äh, võimalus, et arutame küsimust äh, ja oleme seda kõike öelnud juba mitmetes resolutsioonides ja piisab võib-olla sellest, et sõna võtab president meie kõigi nimel. härra Gonzalez Pons. härra Gonzalez Pons, härra Gonzalez Pons. palun, ütleb president. ma saan aru, et te paluda arutelu. ilma resolutsioonita kokkuleppel proua Kelderile ja pärast seda presidendipoolne avaldus, mis võtaks kokku eh, resolutsiooni, mis võeti vastu juba tükk aega tagasi meie täiskogu poolt. kas see on teie ettepanek? Esa es una propuesta. see on konsensuslik, kokkuleppeline ettepanek, kui see vastu võetakse, siis me suudame sellega leppida, vastasel korral soovime, et hääletataks meie ettepanekut. proua Keller, palun. I can't really follow this because on the ma ei saa seda järgida, sellepärast et varasemates resolutsioonides ei räägitud maikuu resolutsioonist. ma mõistan loomulikult soovi resolutsioon vastu võtta, aga aga see oleks tulnud välja kuulutada varem. asi oli teada enne kaks, kaks kuud ette ja kui te nüüd kavatsete esitada mingi avalduse, mille on ette valmistanud sisuliselt üks fraktsioon, siis see ei vasta menetlusele. et meil võib olla arutelu, aga igal juhul artikli sada viiskümmend kuus alusel mina ei näe võimalust resolutsiooni vastu võtta Honorevole Skakeller. proua Skakeller. Gonzales Pons. härra Gonzales Pons tegi ettepaneku. ettepanek on selline, et arutelu toimub ilma resolutsioonita ühes presidendipoolse avaldusega kokku lep-, kok-, kooskõlas viimase resolutsiooniga sel teemal, mille võttis vastu Euroopa Parlament. kas te olete sellega nõus või hääletame? You of course can always declare what's written loomulikult te võite uuesti deklareerida seda, mis resolutsioonis kirjas on, aga nendes resolutsioonides ei ole maikuu valimiste kohta mitte midagi, nii et see on vastuolu, parem hääletame. Allora. suur tänu, härra Gonzales Pons. kui soovib, palub, et eh, toimuks kiireloomuline arutelu ning see on ainuke võimalus et korraldada saada, selleks ainult võimalus on resolutsiooni, aga Ska Keller ütles, et et kui pole, kui pole teksti ette e, esitatud, ei saa resolutsiooni e, vastu võtta, seega saame hääletada ainult seda, kas vajame kiireloomulise arutelu korraldada selles valdkonnas. kui see läbi ei lähe, siis alustame arutelu ilma Eh, resolutsioonide, kõigepealt, kas toimub arutelu, kiireloomuline arutelu resolutsiooniga Venezuela teemadel ja hääletus on nüüd alanud Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ettepanek on vastu võetud, seega toimub kiireloomuline arutelu resolutsiooniga. ning arutelu lõpeb seega resolutsiooniga, mida hääletatakse neljapäeval. niisiis kolmapäeval, teisel mail seda asja juba arutati. lubage mind, lubage mul lõpetada ja siis võtke sõna, palun. oodake nüüd. Te ei pea kodukorrast kinni, resolutsiooniks peab eh, see meil oma keeles käes olla kakskümmend neli tundi varem, ärge väänake äh, Äh, seadusi, nagu Rahvapartei teeb Hispaanias, et oma korruptsioonijuhtumeid varjata. kui ei ole tegemist kiireloomulise aruteluga, te kordate seda, mis juba selgelt ära öeldi SK Kelleri poolt. ning äh, ma ütlesin SK Kellerile, et aruliga, arutelu osas on tal õigus, aga härra SK aga härra Gonzales Pons palus äh, kiireloomulist arutelu resolutsiooniga, seega äh, tuleb enne kella kuut õhtul esitada resolutsiooni tekst teis- äh, ning muudatusettepanekud tuleb esitada kella kaheksaks, kella üheksaks ning eraldi hääletus toimub ehk ja lõpptekst peaks olema valmis kahekümne teisel mail ka kell kakskümmend kolm null ning äh, kuue on äh, esitanud taotluse nõukogu ja komisjoni poolseks äh, ähm, aruteluks seksuaalvägivalla küsimuste osas Hispaanias pärast hiljutist Manada juhtumi tõttu ning Gonzales Benjas esitab endapoolse taotluse kuue nimel. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, paljud Hispaania naised tunnevad ennast kaitsetuna Hispaania institutsioonide poolt, kohtuvõimude poolt. nädal aega tagasi Narra kohus esitas võttis vastu otsuse mitmekordse vägistamise kohta kaheksateist aasta Äh, need tüdruk lükati trepikotta viie mehe poolt, kes kutsuvad ennast hundikarjaks ning äh, tütarlast vägistati ja mõnitati ja alandati korduvalt ning samas äh, kohtuotsus ütleb, et tegemist ei ole kohtuotsusega, vaid seksuaalse ahistamisega, sest ei ole ähistamist ega, ega vägivalda. see on absoluutselt aktsepteerimatu. Istanbuli ei, deklaratsioon ütleb, et vägistamine on igasugune seksuaalne akt ilma nõusolekuta, kõigest kuus riiki Euroopas on selle definitsiooni vastu võtnud, seega meile tundub äärmiselt oluline olevat, et see eh, sotsiaalne paanika ei leviks kaugemale, et see ei leviks ka teistesse riikidesse, palun toi-, korraldagem see arutelu, et äh, tunnistada eh,, muuta ümber vägistamise definitsioon kõigis liikmesriikides, et selliseid asju enam ei juhtuks, aitäh. chiede la parola l'onorevole Estras Ferragut per un intervento contrario. vastu, millist eh, arvamust avaldab proua Ferragut? suur aitäh, president. jagame pahameelt eh, selles osas eh, mis puudutab äh, inimõiguste rikkumist, äh, nagu seda seksuaalsed rünnakud alati on. Äh, ning me oleme nõus ka Istanbuli konventsiooni täitmist rääkima liik-, täitmisest liikmesriikides, samas aga kohtuotsuseid ei ole, ei tohi kritiseerida, kohtud on seotud garantiide ja seadustega ning meie eh, põhiseadus ütleb, et ei tohigi kohtuotsuseid ja kohtunikke kritiseerida, selleks esitatakse lihtsalt edasikaebused ning selleks on võimalik pöörduda veel ka Hispaania ülemkohtu poole, jah, arutelu poolt oleme, jah, oleme selle poolt, et äh, tulevikus äh, Istanbuli konventsiooni täitmist äh, kontrollida, aga meie täidesaatev võim e, ei tohi kritiseerida kohtuvõime, sest muidu me rikume oma kaaskodanike poolset usaldust. Roska Keller, palun no.. Votiamo, votiamo la proposta del gruppo GUE NGE. Prego. Pide la palabra. GUE ehm, ettepanek läheb siis hääletusele, kas te soovite sõna või? rahu, rahu. rahu, rahu, rahu, ütleb president. niisiis nimeline hääletus kuue fraktsiooni poolt. hääletus on alanud. Il voto è chiuso. Hääletus on lõppenud nüüd seega on ettepanek vastu võetud, nõukogu pooltne deklaratsioon ja Euroopa Komisjoni poolne deklaratsioon, Hispaania rahvuspoolne rahvusvaheliste reeglite täitmine hiljutine, hiljutise Manada ehk hundikarja poolse juhtumiga, mm, mis puudutab ka eh, sealjuures eh, ohvrite kaitset Euroopa Liidus. roheliste fraktsioon on taotlenud, taotlenud komisjonipoolset avaldust eh, USA tegevuse kohta alumiiniumi eh, valdkonnas eh, rünnakud Euroopa vastu. Ska Keller, palun, teil on sõna. austatud kolleegid, USA tariifid, mida kehtestatakse võib-olla Euroopa Liidule või mitte, on praegu väga kuum teema, seda arutatakse igal pool üle Euroopa, aga isegi meie ka seadusandjatena äh, ei saa tolereerida seda, mida komisjon on teinud. täna toimus meil koosolek koos Inte kolleegidega, saime väga huvitavat infot selle kohta, mis toimub, aga me leiame, et seda infot tuleks jagada laiemalt meie kõigiga, aga seda tuleks jagada ka avalikkusega. see, mida komisjon võib-olla proovib teha, proovib saada mandaati selleks, et pidada uusi kaubandusläbirääkimisi USA-ga, seda veel sellel kuul kui meie Euroopa Parlamendina tahame sõna sekka öelda selle kohta, mida mandaat peaks sisaldama, mida tuleb läbi rääkida, mida mitte, siis tuleb sellest rääkida nüüd kohe sellel täiskogul. me ei saa oodata Strasbourgi istungini, sest mandaat on selleks ajaks juba kokku pandud, seetõttu palun teil nõustuda debatiga sellel teemal juba meie miniplenaaril, et ka Euroopa Parlamendi hääl sekka öelda. ja kes soovib vastulause esitada? kes soovib vastuarvamust avaldada? aitäh, president. poliitikas on väga tavaline, liigagi tavaline see, et inimesed räägivad kiiremini, kui nad on jõudnud asja läbi mõelda. seetõttu Rahvapartei nimel kutsun teid üles mitte pidama arutelu komisjoni avalduse üle meie miniplenaaril. hea meelega oleme valmis loomulikult seda kõike arutama, aga ja, ja ma ei arva, et meil oleks väga erinevad seisukohad eh, Trumpi eh, terase tariifide kohta, mis on ebaseaduslikud, aga kõik kuulutati välja alles eile, me isegi ei tea üksikasju, seetõttu oleks meie arvates õige kõigepealt lugeda läbi, asja üle järele mõelda ja siis sõna võtta ei ole, et äh, nüüd või mitte iialgi. meil on järgmine täiskogu maikuus, meil on piisavalt võimalusi tutvuda üksikasjadega ja siis saata välja ühine tugev sõnum meie koja poolt, aga mitte enne seda, kui me teame, mis on otsustatud ja välja kuulutatud. Äh, mis minusse puutub, äh, siis proua Ska Keller minu meelest alati mõtleb ja siis ütleb, nii et ma ei ole nõus sellega, mida te ütlesite niisiis, lähme nüüd nimelise hääletuse juurde, kes on Roheliste fraktsiooni ettepaneku nimel eh, poolt, nii et nimeline hääletus, palun. nüüd on hääletus lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud. Giovedì è stata neljapäeval toimub äh, hääletus artikli äh, sada kuuskümmend seitse kohta äh, ning kas sellel on kellelgi vastu, siis seega on muudatus vastu võetud, nii ka on päevakord lõplikult paika pandud. ja nüüd lähme siis komisjoni avalduse kohta kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta tänan president Junckerit, kes äh, nõustus äh, äh, uue mitmeaastase finantsraamistiku